De heer president. Aber neue Stühle. President. Die Sitzung ist eröffnet istung on eh, alanud, tere hommikust kõik, meie esimene päevakorrapunkt on eh, ühisarutelu energia